Nende pealkirjad avaldatakse samuti tänase istungi protokollis. jõuame nüüd äh, käesoleva nädala päevakorra juurde. kahekümne kolmandal aprillil äh, esimeste konverentsi poolt vastu võetud päevakord on laiali jagatud. kas see on äh, protseduuriline küsimus? palun. kõneleja mikrofonita reegel äh, kolmkümmend kaks äh, fraktsioonide koosseisud ei äh, teatanud muutustest, aga viimasel korral ma küsisin teilt, et kas Janice Atkinson on EFTD fraktsioonist välja visatud, sellepärast et Ühendkuningriigis UKIP ütles, et nad on ta välja visanud oma parteist EFTD esindaja ütles, et tema liikmelisus on peatatud, aga reegel kolmkümmend kaks ei võimata mandaadi või kuuluvuse peatamisse, kas sa oled fraktsiooni liige või ei ole fraktsiooni liige. Jukib ütles, et see liige, keda süüdistati pettuses, on äh, välja visatud, aga siin FTD hoiab teda nagu oma fraktsioonis, et äh, saada kasu tema liikmelisusest. president, mis te võtate ette seoses selle silmakirjalikkusega? suur tänu, härra Corbett! ma ei ole leidnud kodukorra reeglit, mis võimaldaks mul võidelda silmakirjalikkuse vastu, aga ma tõesti kontrollin, kas presidendil on siin olemas teatud sekkumisvõimalus. mulle ei ole fraktsioonist tulnud äh, teadaandeid äh, seoses mainitud kolleegiga selles osas, kas äh, ta on välja visatud või tema kuuluvus on peatatud, konsulteerisin oma kolleegidega ja ka nendel ei olnud mulle uudiseid. härra Agnew, palun. Yes uh,, chairman, I would like to aitäh, härra president, ma sooviksin kommenteerida, proua Atkinson ja tema niinimetatud väljaviskamine on edasi kaevatud, seda edasi kaevamist pole veel läbi vaadatud, senikaua, kuni seda pole tehtud, ning otsust lõplikult äh, vastu võetud, on ta endiselt täieõiguslik fraktsiooni liige. okei okay,, das, mina käin. hästi, härra Agnew, me võtame selle teadmiseks ja edastame info härra Corbettile. kas äh, esmaspäeva kohta on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? ei ole roheliste fraktsioon teeb äh, ettepaneku, et teisipäeval tuleks päevakorda komisjoni äh, avaldus teemal äh, NSA luuretegevus Euroopas ja selle toetamine Saksamaa luureteenistuse Bundesnachrichtendienst poolt edasi, mis puudutab intelligentsete piiride küsimusi, see lükatakse maikuusse ja nüüd äh, põhjenduseks ähm, soovib sõna võtta proua Harms härra president, lugupeetud daamid ja härrad, NSA afääri tipus teatas Angela Merkel, et sõprade järelluuramine ei ole vastuvõetav meie Saksamaal nüüd neljapäevast reedest alates räägime just sellest, sõprade järel luuramine oli NSA jaoks äh, BND toetusel just ähm, tegevusliin ja seda toetasid ka teised äh, luureteenistused Euroopas. meie tahame teada, mida BND Euroopas äh, on teinud NSE, NSA jaoks. võimalik, et äh, siin on luuratud ettevõtete järel, võimalik, et siin on luuratud äh, poliitikute järel. meil on nüüd äh, NSA afääril täiesti uus mõõde ja ma leian, et me peaksime algusest peale seda ka parlamendis käsitlema, teeme ettepaneku selline punkt äh, võtta päevakorda. ja proua Ernst soovib rääkida selle ettepaneku poolt. ma toetan antud ettepanekut tugevalt NSA jaoks kogus äh, andmeid äh, BND, ta kogus äh, andmeid majanduse kohta, siin on tegemist majandusspionaažiga, luurati poliitikute järel, kodanike järel seda NSA tellimusel äh, praktiliselt aastakümneid ja see ei ole mitte ainult riigi, äh, riigi reetmine, siin äh, likud, rikuti ka Euroopa Liidu lepinguid, seetõttu me peame otsekohe antud teemat käsitlema, ma loodan, et teised fraktsioonid toetavad seda seisukohta. suur tänu, kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku vastu? ei siis paneme hääletusele proua Harmsi ettepaneku. kes on poolt, palun andke käega märku. ja kes on vastu? kes on erapooletud? me peame selle üle kontrollima, kolleegid. Abstimmung ist eröffnet. hääletamine on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik kolleegid on nüüd hääletanud? Dann ist die Abstimmung geschlossen. hääletamine on lõppenud. poolt sada kaheksakümmend seitse, vastu sada kakskümmend seitse, ettepanek on vastu võetud. nüüd äh, edasi teisipäev ühendatud vasakpoolsete ettepanek, et äh, päevakorras oleks komisjoni avaldus selle kohta, kuidas äh, korralikult kaitsta informeerijaid, ajakirjanikke, et võidelda maksudest kõrvalehiilimise ja maksude vältimise vastu president äh, Prantsusmaal süüdistatakse kohtulikult äh, ajakirjanikku, kes äh, paljastas LuxLeaksi. me austame kohtuid, me austame aga ka ajakirjandusvabadust, meil on vaja kaitset äh, informeerijatele ja ajakirjanikele Euroopas. kui äh, korralikud kodanikud äh, maankohtus mitte maksudest kõrvalehiilijad, siis tuleb selle vastu astuda. meil on siin tegu just nimelt Junckeri komisjoniga. me peame tagama oma usaldusväärsuse ja tõhususe võitluses maksuparadiiside vastu, aitäh! kes räägib selle ettepaneku poolt, härra Lamberts, palun? härra president, kui ei oleks taolisi informeerijaid, siis ei oleks meil komisjoni esimest fiskaalpaketti. ei oleks meil mitte midagi õigupoolest ning juunis tõenäoliselt ei tuleks me sellele mingit lisa. nii et on iseäranis oluline, et me soodustaksime niisugust informeerimist ja kaitseksime informeerijaid. seetõttu teeme ettepaneku komisjonile teise fiskaalpaketi, mida ootame juunis, sätted, millega kaitstakse taolisi informeerijaid ning ta arutelu vastavas küsimuses, arvestades neid süüdistusi, mis hiljuti on esitatud, on igati asjakohane suur tänu, kas keegi on selle ettepaneku vastu, soovib keegi sel teemal sõna võtta? ei, siis paneme hääletusele selle ettepaneku, kes on poolt, palun andke käega märku, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teisipäeva kohta mul rohkem äh, ettepanekuid ei ole, aga kolmapäeval teeb äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon ettepaneku, et me kuulaksime komisjoni asepresidendi kõrge esindaja avaldust teemal Burundi ja see oleks päevakorra esimene punkt. põhjenduseks saab sõna proua Kienge, palun. president, eh, a nome del grupo SND noi. aitäh sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel palume välispoliitika kõrgel esindajal proua Mogherinil esindada avaldusega, milles ta peaks rääkima sellest, mis toimub Burundis. pärast seda, kui Gnosese on kandideerinud nüüd kolmandat korda oma ametisse. ometi on see vastuolus Borussia rahukokkuleppega rahu vastavas piirkonnas on seega sattunud ohtu kogu suurte järvede piirkonnas. nii et palume avaldust ilma resolutsioonita selle kohta, mis toimub regioonis. suur tänu, proua Kienge, kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku poolt? ja härra Lamberts, palun. me toetame seda taotlust, seda enam, et asi on tõesti edasilükkamatu et kui me peaksime selle taotluse edasi lükkama, siis jõuaks asi juba liiga lähedale valimistele, seetõttu toetame ettepanekut. suur tänu, kas keegi soovib rääkida ettepaneku vastu? siis paneme hääletusele proua Kingi ettepaneku, kes on poolt, palun andke märku. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? edasi kolmapäev rahvapartei fraktsioon äh, teeb äh, ettepaneku, et äh, kui me räägime Keenia üliõpilaste tapmisest, siis me peaksime muutma seda punkti nimetust, me peaksime selle nimetama kristlaste tagakiusamine üle kogu maailma seoses tapmistega Keenias ja nii edasi. härra Veber härra president, äh, me soovime, et selles pealkirjas äh, tuleks äh, konkreetselt esile sõna kristlased, seda mitmel põhjusel. Keenias ei ole vägivalla all kannatajad ainult kristlased, aga vägivald eksisteerib, kuna vihatakse kristlasi, seal peetakse busside kaupa inimesi kinni, küsitakse, kes on kristlased ja siis äh, selgitatakse nad välja ja lastakse maha. nii et äh, vägivalla ajendiks on viha kristlaste vastu. ja härra president, äh, algselt me taotlesime, et me räägiksime ülemaailmsest kristlaste tagakiusamisest. Keenia oli üks näide, kolmsada miljonit kristlast kannatava tagakiusu sada viiskümmend tuhat kristlast äh, saab surma igal aastal. Lähis-Idas oli üheksakümnendate alguses äh, kristlaste vähemus kakskümmend protsenti, praegu on see neli protsenti. see näitab, millise surve all on kristlased üle kogu maailma. kristlased on kõige tagakiusatum äh, usuvähemus üle kogu maailma, me soovime, et seda küsimust äh, arutatakse Euroopa Parlamendis. resolutsiooni ettepanek, mille me esitlesime, käsitleb just seda, teemat, nii et ma ei saa aru, miks me võime tekstis rääkida kristlaste tagakiusamisest, aga pealkirjas see ei kajastu. härra president, tegemist on väga olulise teemaga meie fraktsiooni jaoks ja me soovime, et me arut-, arutaksime seda teemat äh, tõesti põhjalikult, äh, läheksime süvitsi, et meil oleks äh, nimeline hääletus. härra Weber, kes soovib äh, toetada seda ettepanekut, kes räägib ettepaneku poolt, palun? przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram ten wniosek. powinniśmy toetan seda mõtet. me peaksime asjadest õigesti rääkima. toimub kristlaste tagakiusamine siin ja mujal maailmas. mujal maailmas kiusatakse taga ka teiste uskude esindajaid, aga siin kiusatakse taga kristlasi. miks me peaksime siis seda kõnes varjama? mina toetan seda ettepanekut. härra Guerrero soovib rääkida ettepaneku vastu. aitäh, president. üritan eristada kristlaste tagakiusamise ja, ja sellest konkreetsest Keenia terrorirünnaku juhtumist. on selge, et kristlasi paljudes maailma piirkondades ning konkreetsemalt Lähis-Idas järjekindlalt taga kiusatakse ning see on traagiline kahel põhilisel põhjusel. esimene põhjus on see inimeste arv, kes seetõttu surma saavad ning teiseks seetõttu, et vastav tegevus on eesmärgipärane ja kavandatud, kavatsetud selleks, et need kogukonnad sisuliselt vastavatest piirkondadest välja tõrjuda, kaotada. seetõttu ma mõistan, et tegemist on traagilise teemaga, mis nõuab arutelu parlamendis. ning meie fraktsioonil oleks hea meel, kui see võetaks päevakorda meie täiskogu istungi päevakorda, et niipea kui võimalik, võib-olla järgmise istungjärgu päevakorda teemana kristlaste tagakiusamise kohta maailmas, aga konkreetsemalt Keenia rünnakuga seoses, nagu teilegi teada on, austatud president, presidentide konverentsil, me võtsime välja siit mõiste islami, mis kajastus algses arutelu pealkirjas. selleks, et mitte näidata seda uskudevahelise kokkupõrkena. Euroopa rahv-, Rahvapartei tõstatas järjekindlalt kristlaste tagakiusamise küsimuse, aga antud arutelu ei ole selle väljatoomiseks sobiv. paljud inimesed, kes surma said selles terrorirünnakus, ei olnud kristlased, seetõttu oleks meie fraktsiooni ettepanek et me kristlaste tagakiusamisest maailmas räägiksime järgmisel täiskogu istungjärgul ning ei muudaks praegu seda arutelu pealkirja. hästi, suur tänu, meil on härra Weberi ettepanek, äh, sõnavõtt poolt, sõnavõtt vastu, härra Weber palus nimelist hääletust, nii et äh, ma avan hääletuse sellisel kujul, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? ma küsin veel kord, et kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ettepaneku äh, poolt sada üheksakümmend kaks, vastu sada kolmkümmend neli, erapooletuid kolmteist, nii et ettepanek on vastu võetud. mir liegen keine weiteren rohkem äh, ei ole mulle esitatud päevakorra muutmise ettepanekuid. niisiis järgmine päevakorrapunkt äh,